parlamentidevahelise delegatsiooni muut-, muudatuse nimekirja ning äh, kui ei ole kellelgi vastuväiteid, siis läheb see koos meie protelliga, protokolliga vastuvõtmisele ning, ning ongi vastu võetud. päevakorras on meil nüüd komis-,